Sure will... ma ei ole kindel, et meid siin eriti palju on. sest meil ei õnnestunud äh, ajakavast kinni pidada ja sellel äh, Majanduskomisjoni ja Tööhõivekomisjoni ühisel koosolekul, kus me osalesime. ja seetõttu arvan, et peaksime hakkama koosolekuga pihta, ehkki meid on siin ruumis vähe me oleme kutsunud siia Euroopa koolitusfondi direktori kandidaadi äh, härra Onestini siia ja alustame sellega, et anname härra Onestinile sõna tema avasõnavõtuks. ja pärast seda saavad kohal viibivad liikmed esitada küsimusi ja härra Onestini saab võimaluse neile vastata. Teil on sõna, palun um,. suur tänu, proua esimees. lugupeetud uh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin viibida ja ennast tutvustada ja jagada teiega minu uh, visiooni rollist, mida ma soovin täita juhul, kui mind nimetatakse Euroopa koolitusfondi direktoriks. minu esimeseks prioriteediks on saavutada nähtavaid tulemusi, lähtudes koolitusfondi mandaadist, mille eesmärgiks on toetada inimkapitali arengut Euroopa Liidu naabruskonnas mis on vastavates määrustes ära toodud. aga lisaks sellele kooli, Euroopa koolitusfond peab tegema mitmeid äh, asju, kõigepealt on vaja ekspertiisi innovaatilisi ideesid, lisaks on vaja jätkata too, tööd ja tugevdada suhteid äh, partneritega ja sidusrühmadega ja lisaks sellele on vaja äh, fondi ressursse korralikult hallata ja jätkaksin sellega ja, ja lõpuks ütleksin ka paar sõna enda tausta kohta. Euroopa Liit on oskuste arengu ühe poliitilise prioriteedile paika pannud, see on osa sotsiaalse Euroopa edendamisest. sellest kontekstist lähtuvalt ETF panustab sellesse, jagades ekspertiisi partnerriikidega, panustades ähm, vastastikusele kasule läbi tiheda koostöö. inimkapitali arengu toetamine äh, panustab majandusarengusse, produktiivsusesse ja tööhõivesse, lisaks sellele Äh, tagab see tugevama sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kõrgema äh, vabaühenduste tegutsemise. ETF panustab arengusse ja Euroopa Liidu välissuhete poliitika äh, toetamisse, pakkudes oma ekspertiisi oma valdkonnas välisteenistuse osana on Euroopa Liit väga palju investeerinud naabritesse ja partnerriikidesse, kes on äh, Äh, seotud meie valdkonnaga. inimkapital on seega tähtis osa Euroopa Liidu jõupingutustest sotsiaalse ja majandusliku muutuseks partnerriikides. see on äh, Euroopa Liidu ja partnerriikide ühistes huvides, huvides tagada stabiilset ja kestlikku ka majanduskasvu, tugevdades sidemeid ja tugevdades arusaama poliitilistest eesmärkidest ja lähenemist. ja sellega seoses on riikide isevastutus väga oluline see tähendab, et kohalikud ametivõimud äh, ise tunnetavad oma vastutust ja suudavad äh, vajalikud reformid ajaga ellu viia. globaalsed trendid on muutmas oskustega seotud vajadusi suurem teadlikkus ohtudest teatud eh, riikide puhul, lisaks ka teatud eh, rahvastiku valdkonnas, on sellistes muutuste osas raskemas olukorras, kui nad ei suuda neid ette näha ja tegutseda. läbi ETF-i on Euroopa Liidul võimalik toetada partnerriike eh, selle väljakutsega toime tulla, õppida üks-ühelt ja tugevdada tugevusi ja õppida nõrkustest väljakutsed nagu tööstuse muudatus, ümberõpe äh, ja kohandumine ning reintegratsioon tööturul on vajalikud. liikuvus äh, kõikidel äh, tasanditel on vajalik selleks, et ähm, ühine koostöö toimiks ja oleks võimalik panustada kõikidesse partnerriikidesse partnerriikidel on sarnased väljakutsed, aga see, neil on erinevad vajadused ja nad on erinevatel tasanditel oma ähm, Äh, raamistikes, mis puudutavad erinevaid valdkondi. meil on vaja lähenemisi, mis äh, seda arvesse võtavad ja see on valdkond, kus ETF-i kogemus äh, suudab tõesti midagi ära teha. sarnaselt sellele valdkondade või, või siis valdkondi läbivad teemad selleks, et teha ettepanekuid, võivad kohanduda kõikidele liikmes-, kõikidele partnerriikidele EDF jätkab uue mõtlemise toetamist, ähm, analüüsib uusi partnerlusi selleks, et äh, tulevasi vajadusi ette näha. seda tehes ETF panustab Euroopa Liidu eesmärkidesse selleks, et äh, tagada stabiilsus ja õitseng nendes äh, maailma osades ja saavutada laiemad poliitilised eesmärgid. paar sõna partnerite ja eesmärkide kohta. ETF jätkab tööd Äh, tihedates suhetes Euroopa Liidu institutsioonidega. ETF peab töötama koostöös äh, institutsioonidega, aga lisaks ka sotsiaalpartneritega, teadusasutustega ja teiste äh, see osapooltega. ETF-il on ekspertide tugi, mida antakse Euroopa Komisjonile, mis puudutab sellistes valdkondades nagu oskused, väljaõpe, elukestev õpe ja haridus liikmesriikidega koostöös ETF saab välja töötada sünergiat äh, koostöös nendega. Euroopa Parlament on ETF-i jaoks väga oluline osapool ja minu jaoks on äh, väga hea võimalus, kui mind direktoriks nimetada, jätkata, nimetatakse jätkata äh, seda tööd ETF täidab oma ülesandeid läbipaistvalt, vastutustundlikult ja ma tervitan meie häid suhteid, mis minu eelkäija on loonud Euroopa Parlamendiga ja selle komisjoniga, ma olen täiesti pühendunud selle suhte arendamisse teiega täites oma ülesandeid peab ETF tegutsema ka sillana sidusrühmade vahel väljaspool institutsioone ja üks sellistest partneritest on CDFOP agentuur, keda me te väga hästi tunnete ning sünergias ja ühiste panuste kaudu jätkame me seda koostööd ja täiendame üksteise tööd, nii nagu ka teiste ametitega, eriti just Eurofondiga. väga oluline osa ETF-i tööst on tagada see, et oma vastutusalas suudame me luua dialoogi kolmandate riikidega, ühendades äh, erinevad sõlmpunktid Euroopa Liidu ähm, asutuste vahel. kui me teeme tööd teatud valdkondades, toetades inimkapitali arengut partnerriikides, saame me luua need ühendused erinevate sidusrühmade vahel, kes seal riigis tegutsevad mõned ETF-i mandaadi all olevad riigid on rasketes oludes, seal on kodusõda, poliitilised pinged ja muudatused. ETF peab oma prognoosides seda arvesse võtma ja lähtudes haldusnõukogu põhimõtetest, äh, paika pandud prioriteetidest, paneme paika oma aastakava. meie oskused võivad olla väga kasulikud riikidele, kus toimuvad tõsised muudatused ja kui õigel hetkel on võimalik äh, rahustada neid pingeid läbi oskuste arengute, ümberõppe äh, ja kõik see täidab olulist rolli edukaks üleminekuks. veelgi enam on oluline naiste rolli toetamine sellises kontekstis, mida me oleme näinud, mis on vajalik äh, muutuvates oludes. ja lõpetuseks tahaksin rääkida mm, põhjalikust ja tõhusast äh, haldusest, nagu kõik äh, avalikud asutused Euroopa Liidus ETF peab oma vahendeid kasutama tõhusalt ja mõistlikult meie eesmärgiks on inimkapitali välja arendada partnerriikides ja see on ka meie põhiliseks varaks. ETF-i ehm, e ekspertiis on äh, fondi põhivara. kui mind nimetatakse direktoriks, siis ma jätkan praeguse äh, töökava keskpika perspektiivi rakendamist hiljutised analüüsid on näidanud, et kõik toimib äh, agentuuris väga hästi, ja haldus ja poliitika töö, töötajate tasakaalu loomine on toonud häid tulemusi. mõningad teemad on välja toodud, mis vajavad rohkem tähelepanu ja need on need, millele ma plaanin esialgu keskenduda. juhtimise äh, ja suunamise eesmärk on üks minu põhi äh, äh, tegevusi, kui mind ametisse nimetatakse. ainult meeskonnana suudame me tõesti oma eesmärki täita. direktorina pean ma alati silmas Euroopa Liidu huvisid. kakskümmend kaks aastat olen ma Euroopa Liidu institutsioone esindanud, ma olen täiesti pühendunud selleks, et Euroopa Liidu väärtusi toetada. mul on olnud võimalus äh, töötada haridus- ja väljaõppe valdkonnas kakskümmend kaks aastat ja ma selles valdkonnas ka alustasin ja esimestel aastatel olin eriti sellele keskendunud Euro Itaalias, töötasin ma eh, erinevates valdkondades, aga ma olen ka väljaspool Euroopa Liitu eh, töötanud ja Euroopa Liidu ülesandeid täitnud. nüüd eh, näiteks Euroopa Liidu delegatsioonis Indias ja seega ma olen hästi kursis, mis on need põhieesmärgid, mida me silmas peame pidama ja mida me vajame, mida on vaja laiemalt toetada kolmandates riikides ja seda amet, neid ametiülesandeid täites plaanin ma teha, anda endast parima, aitäh! aitäh, härra Onestini! meil on siin väga vähe parlamendiliikmeid kohal aga kohalolevad esitavad teile mõned küsimused. kõigepealt sotsiaaldemokraatide koordinaator proua Steinruck, palun. aitäh, härra Onestini, teie tutvustuse eest. see, et äh, teil on välispoliitilisi kogemusi, äh, on kindlasti eeliseks äh, selles töös, mida te tegema hakkate Teie eelkäija Madlen Serban tegi väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja see oli väga viljakas koostöö. ma arvan, et mõlemale poolele, nii koolitusfondile kui meile siin komisjonis oli sellest palju kasu ja ma loodan, et kui teie direktoriks saate, siis see jätkub. mul on kolm küsimust teile, tegelikult neli küsimust milline on teie motivatsioon saada koolitusfondi direktoriks? Teil on seni olnud väga huvitavaid ametikohti. mis teid selle ETF-i puhul huvitaks? ja teine küsimus, te ütlesite, et te tahate luua uusi partnerlusi tulevaste vajaduste jaoks, mida te konkreetselt sellega silmas peate? ja minu kolmas küsimus, millised on teie arvates kõige olulisemad väljakutsed? mitte koolitusfondi, vaid äh, järgmiste aastate poliitikate jaoks ja see, mis minu jaoks puudu jäi, kolleegid teavad, et see on asi, millest ma eriti huvitatud olen, digitaliseerimine. Need olid minu küsimused, aitäh tutvustuse eest! Please palun. kõigepealt aitäh äh, selle küsimu-, nende küsimuste eest. Te küsisite motivatsiooni kohta. minu motivatsioon selle töö osas on selgelt juhitud sellest, et ma usun, et ETF on, on äh, ja sellega seonduvad teemad on mulle väga südamelähedased ja on need, mis ühiskonda tõsiselt mõjutavad. ja meil on võimalus kasutada ekspertteadmisi ja, ja edastada neid kolmandatesse riikidesse, kes on Euroopa Liidule niivõrd olulised partnerid, ühendades oskusi, mis on kogutud välissuhete kaudu äh, minu varasemates töökogemustes kolmandates riikides võimaldab tõesti ära kasutada seda potentsiaali ja ekspertiisi, mis Euroopa Liidul on ning seda ühendades meie välisteenistuse vahenditega. lisaks sellele eh, soovime töötada naabruskonna piirkonnas. minu arvates on tegemist ühe poliitiliselt olulisema valdkonnaga seoses Euroopa Liidu arenguga kui sellisega me oleme näinud seda viimastes sündimustes, me oleme näinud, kui oluline on stabiilsuse toetamine laiemalt. see on midagi, millel on eurooplastele väga huvipakkuv aspekt, me oleme näinud, millised on ebastabiilsusega seotud ohud ja meil on ühised huvid äh, stabiilsuse tagamises minu erinevad kogemused, mis ma varasemalt olen omandanud erinevate aastate käigus äh, ja nende kasutamine ka poliitiliselt tähtsates valdkondades nagu inimkapitali areng sellistes äh, põhipartnerriikides. mis nüüd puudutab parne-, partnerlust, siis ETF saab oma rolli täita ainult juhul, kui ta on äh, võrgustikuga seotud, sest ETF pakub ekspertiisi ja analüüse, aga nende elluviimine peab tulema läbi kohalik, nagu läbi riikide esinduste, läbi Euroopa Liidu programmide, läbi suhete, mis meil on nende riikidega. ja seega selle partnerluse tähtsus läbi erinevate komisjoni osakondade ja ka erinevate institutsioonide nagu parlament ja parlamendi kontaktid kolmandate riikidega on väga vajalikud selleks, et eesmärke saavutada me ei kavanda uusi partnerlusi, vaid soovime neid tugevdada, neid institutsioonide vahelisi sidemeid, mis on teiste institutsioonidega, tagades, et need on osa sellest, kuidas ETF oma mandaati ellu viib. lisaks küsisite ka üldisemalt selle kohta, millised on need äh, olulised väljakutsed. see on äh, väljakutse, et sellele vastata lühidalt, aga kui keskenduda meie pädevusvaldkonnale, eh, Euroopa koolitusfondi osas eh, nii geograafiliselt, aga ka pädevusest lähtuvalt, siis ma näen, et põhiline väljakutse meie ees puudutab seda, kuidas me üleilmastumisele reageerime, kuidas me nende väljakutsetega toime tuleme ja kuidas tuleme toime sellega, kuidas üleilmastumine endaga kaasa toob äh, töökohtade ja oskuste muutuse, viitasite ka digioskustele. komisjoni oskuste tegevuskavas on see selgelt tuvastatud ja ka oma aruteludes olete viidanud sellele kui prioriteedile Euroopa Liidus sellel on võtmetähtsus suhetes naabruskonnas ja teiste riikidega. ja seega ütleksin, et üleilmastumisele reageerimine, et meil oleksid mõistlikud töökohad selles kontekstis, kus majandused kohanevad ja arenevad, on oluliseks elemendiks. ja veel üks märkus. praegu enam kui kunagi varem on küsimus selles, et me teame, et oskused, mida me õpetame, ja õppekavad, äh, mida me kujundame, valmistavad noori ette töökohtadeks, mis hetkel veel ei eksisteeri. ehk siis on ka vajadus tugevdada seda, kuidas me suudame ennetada vajadusi ja näha, kuidas tööturg areneb, luues äh, võimekust äh, kujuneda ja muutuda, on praegusel hetkel võib-olla eriti eriline ja midagi, mida me peame kiirendama edasi liikudes, aitäh! Thank you! aitäh! härra Martin. And then madam Regner. Merci, madam. aitäh, proua juhataja. härra Onestini Te kavatsete saada Euroopa koolitusfondi direktoriks ja mul on väga kahju, te räägite siin mm, kolme saadiku ees ja ja neljas agentuuri puhul, mis teid puudutavad, Eurofond, Sedafop ja ETF ja nii edasi, Äh, paar kuud tagasi äh, analüüsiti nende ametite pädevusi, mina arvasin, et neid on võib-olla liiga palju ja mul on väga kahju äh, teile öelda, aga minu meelest see teie koolitusfond on täiesti ebavajalik ainus mõte, mis seal on, on aidata mitte Euroopa riike ja mõnedes riikides on väga kahtlane poliitiline ja julgeolekuolukord, ma ei tuleta meelde, milline on nende partnerite nimekiri Al, Albaania, Armeenia, Valgevene, Bosnia, Egiptus, Makedoonia, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Kasahstan, Kosovo, Kirgi-, Kõrgõzstan, Liibüa, Montenegro, Maroko, Palestiina, Venemaa, Serbia, Süüria, Tadžikistan, Tuneesia, Turk-, Türgi, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan. kas tõesti on siin tegemist Euroopa jaoks oluliste asjadega? just äh, tehti kokkuvõtteid äh, po-, Euroopa poolaastast volinikega ja kogu aeg korrati, et äh, inimestele enam äh, E, e, inimestel on järjest äh, rohkem probleeme sellega, et nende kvalifikatsioon ei vasta tööturu vajadustele ja Euroopa, tänu Euroopa koolitusfondile siis kavatsetakse kaheksateist miljonit eurot, seda on üsna palju. Need tulevad ju meie kaaskodanike taskust äh, ja me kurdame, et nende kvalifikatsioon ei ole piisavalt hea, nüüd me anname kaheksateist miljonit äh, mitte Euroopa riikidele enne ja rohkem ma sellest ei räägi, aga e-, et me siin tahame teistele õppetunde anda ja olla hea e, tahte saadikuks, aga enne seda oleks hea, kui Euroopa Liit oma rahaga huvituks pigem Euroopa kaaskodanike vajadustest, aitäh. La Fondation européenne à Turin, bien sûr. Torinos asuv fond tegeleb sellega, et me arendame suhteid väga konkreetses äh, poliitika valdkonnas, nimelt äh, me üritame arendada äh, inimressursse naaberriikides. ja siin ei ole tegemist sellega, et me tahame mujal raha kulutada, vaid me tahame äh, Äh, stabiliseerida Euroopa Liidu naabruspiirkondi, see on meie kõigi jaoks oluliseks väljakutseks, sellele ka kaasnevad ka kulud, meil on äh, ju naabreid, kes on stabiilsed, äh, paljud nendest naabritest on laienemisprotsessis partneriteks või meil koostööpartneriteks, meil on koostöölepinguid nendega või siis ka lepinguid, kus on juttu võimalusest teha koostööd erinevates valdkondades. see, et me mõistame paremini inimeste oskusi nendes riikides, et me aitame neil nende võimekusi arendada, see on tõesti Euroopa Liidu jaoks plussiks, meil on võimalus Äh, neid vajadusi ära kasutada, neid vajadusi on väga erinevaid, äh, on kindlasti valdkondi, kus meil on vaja neid ekspertteadmisi ja saan fondi kohta öelda seda, et me ei äh, tee topelttööd, meil äh, on aegade jooksul välja kujunenud sellised ekspertteadmised, millest on väga palju kasu institutsioonidel, muuhulgas ka parlamendil, selleks, et meie tegevused ja poliitikad oleksid siipärasemad, selleks, et me saaksime paremini aru, kuidas teha koostööd naabritega, keda me peame oluliseks ma märgin ka seda, et äh, läbi on viidud hindamine hiljutine väline hindamine, mille peamiseks tulemuseks on see, et äh, fond on väga hästi oma rolli mänginud ja on välja toodud ka terve rida valdkondi, kus tuleks rohkem tööd teha ja nendega ma tahan tõesti tegeleda. ma arvan, et te mainisite ka teisi ameteid, äh, koostöö nendega on väga oluline ja sidemed nende ametitega, kes tegelevad äh, arengukoostööga ja mm, Torino Sosua äh, ameti mm, koostöö nendega on tõesti väga oluline, väga hea ka Euroopa Liidu jaoks üldiselt. Thank you, madam Regner aitäh, proua Regner. aitäh, äh, juhataja. Äh, sellele saadikule, kes enne sõna võttis, äh, ETF ja CDFOP on täiesti erinevad ametid. ja ma soovitan teil vaadata, millega need täpsemalt tegelevad, siis on ka teada, millega tegeleb koolitusfond ja neid ei ole kindlasti võimalik üksteisega võrrelda. ETF aitab äh, vähendada rändevooge, sest äh, Euroopa Liidus me oleme veendunud, et haridus on äh, nii Euroopa Liidu kodanike jaoks kui ka kõigi nende jaoks, kelle olukord on eriti raske väljaspool Euroopa Liitu, väga oluline selleks, et rändevooge vähendada. ja palju mõttekam on enne midagi teha, mitte hakata kaeblema siis, kui olukord läheb raskeks. minu küsimus teile senine juhataja tegi väga head tööd. kas teil on mingid isiklikud rõhuasetused, mingid südameasjad, mida te lisaks seni tehtud tööle tahaksite esile tuua? kas teil on ka mõni riik, kellele tahaksite eriti keskenduda, te andsite meile ülevaate naaberriikidest, aga kas teie jaoks on ka mõni südameasi, millega te tahaksite eriti tegeleda Euroopa koolitusfondis? Um, thanks um, for, for your question. Um, aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab spetsiifilist lähenemist ma arvan, et keskenduda tuleks tõesti mandaadile ja inimressursi väljaarendamise mandaat on midagi, mida tehakse väga palju, Euroopa Liidus räägitakse sellest uute oskuste strateegiast, sotsiaalsete õiguste sambast ja nii edasi me tõesti peaksime vaatama tõesti, eh, mida me teeme Euroopa Liidus ja peame seda üle kandma ka kolmandatele riikidele, sest nagu siin täiesti õigesti öelda, need suhted kolmandate riikidega on tähtsad ja me tõesti peame rohujuure tasandil tegelema nende probleemidega nii et tõesti keskenduma peaks tõesti sellele, mis toimub Euroopa Liidus, tegema tihedamat koostööd äh, institutsioonidega ja ka teiste ametitega. ma arvan, et see oleks tähtis ja praegune direktor on selle tööga väga hästi hakkama saanud, nii et vundament on väga hea, millest edasi minna äh, ühised programmid, vahetusprogrammid ja nii edasi. ning enne, kui hakata mõtteid sisse kirjutama tööprogrammi, tuleb tõesti maha istuda ja küsimusi arutada ja alles pärast seda on võimalik teha siis ametlikuma ettepaneku selle kohta, kes teeb mida ja kuidas. mis puudutab riike, siis tõesti ehm, juhatav nõukogu on pannud raamistiku paika siin on tehtud ka ettepanek, et koolitusfond peaks tegelema ka nende riikidega, kus on tunne, et kõige rohkem on võimalik mõjutada ja et need riigid tuleks prioriteediks kuulutada. ja ma arvan, et üleüldiselt, arvestades neid riike, millest me siin räägime ja need loodi siin ka ette, on tõesti oma suhetes Euroopa Liiduga väga erinevates etappides nii et äh, äh, prioriteediks peaks olema meil need riigid, kus meil on tihedamad suhted, kus meil on rohkem meetmeid ja vahendeid ja kus on tõesti võimalik ka tulevikus veelgi tihedamat koostööd teha. Need on siis ilmselgelt kandidaatriigid, need riigid, millega meil on laiendatud koostöölepingud, ja ka need ringid, millega me oleme siin tõesti äh, üleminekuprotsesse käivitanud. Äh, suhete puhul on väga selge see, et nad muutuvad kiiresti ja me tõesti peaksime oskusteavet jätma ka tõesti nende riikide jaoks, mis on võib-olla teised prioriteedid, aga see ekspertiis on tähtis sellepärast, et mingil hetkel äh, võivad need riigid äh, esmaseks prioriteediks muutuda ja sellepärast meil on tähtis, et meil oleksid siin ka teadmised, nii et nii et kui põhilised prioriteedid on paika pandud, nagu riigid, mis on lähemal Euroopa Liidule, millega suhted on tihedamad, on meil siiski vaja teadmisi ka rohkemate riikide kohta, millega koolitusfond siis tegeleb. Thank you. aitäh härra Becker astus sisse, kas tal on ka küsimusi? sõna on teil oh,. super. Hi, sorry uh,, thank you very much uh.... aitäh, aitäh, esimees. ma ei olnud kohal teie ettekande ajal, sellepärast ma üksikasjadesse ei laskuks. aga te teate, et meil on selline üldpilt olemas ja tahtsin teie käest küsida, et mis on Euroopa Liidu jaoks äh, kõige suuremad väljakutsed ja mida tuleks teha selleks, et saavutada need oskused, mis meil on vajalikud kolmandate riikide ja mulle nüüd öeldi, et sellele küsimusele on juba vastatud, nii et ma ei raiska nüüd siin teiste aega ja kui see kolleeg on ju, on siin mul selle küsimuse ära esitanud, siis tulemus on käes ja suurepärane. me too. I am happy to give you a short uh, uh. hea meelega annan teile lühikese kokkuvõtte. tõesti, üleilmastumine ja sellega kohandumine kõige suuremaks äh, ülesandeks ja millised on meie meetmed siin Euroopas selleks, et kaitsta ennast ja naabreid ja et meil oleks tõesti stabiilne naabruskond, mis oleks siis meile ka kasuks, on siis lühikene ülevaade ja kokkuvõte. olen valmis teiega neljas hiljem sellest hiljem ka rääkima. härra Keerike kas teil on ka küsimusi uh,? okei okay., this was very hästi, see oli väga kiire ja korralik töö siin. kas me soovime veel midagi lisada enne, kui jätame hüvasti härra Onestiniga selleks, et ta saaks lõunapausile minna? kas te arvate, et on midagi, mida ma oleks pidanud teilt küsima, aga ma ei küsinud? ei, te esitasite suurepärased küsimused, ütleb härra Onestini. ahhaa, me esitasime suurepärased küsimused, nii et tõesti, see teeb raskeks meie elu, et esitada küsimusi, mis ei ole nii etteaimatavad. meid on, meid ei ole väga palju siin saalis enam ja ma arvan, et sellepärast lõpetame. meil toimus suurepärane arutelu, me ei olnud väga karmikäelised kuulasime ära need küsimused, mis on tõesti meie jaoks kõige tähtsamad, saime oma küsimustele vastused ja kuulsime ära teie mõtted selle, mis on teie väärtused, soovid äh, ja eesmärgid. aitäh siia tulemast ja meie jääme siia ruumi edasi selleks, et lühidalt arutada veel seda, mida me teilt kuulsime. Really look... suur tänu teile ja ootan juba põnevusega koostööd nii selle komisjoni kui ka parlamendiga ja ma olen veendunud, et tegemist on suurepärase koostöö algusega.